ja härra Skinneri raport on lihtsalt heaks aluseks edasistele aruteludele. suur tänu, nüüd me oleme lõpetanud selle arutelu ja hääletus sellel teemal on homme. järgmisena eh, on meil päevakorras suuline küsimus, see puudutab subsidiaarsuse, subsidiaarsuse põhimõtete kohaldamist pärast Lissaboni lepingu jõustumist. ma tervitan siin härra Šefkovitši ja kõigepealt ma annan kaheks minutiks sõna eh, kolleeg Kohpilerile. suur tänu, proua president. jah, tegemist on tähtsa küsimusega, tähtsa valdkonna kohta. me kõik teame, et enne Lissaboni lepingu jõustumist liikmesriikide parlamendid kaebasid et, et kaheksakümmend protsenti seadusloomest tuleb Euroopast. me peame lihtsalt äh, selle poolt hääletama, me oleme nagu lihtsalt ülesannete täitjad ja me ei saa ise midagi teha. nüüd Lissaboni lepinguga said äh, liikmesriikide parlamendid rohkem võimu, Euroopa Liit muutus demokraatlikumaks tänu Lissaboni lepingule, sellepärast et riiklikud parlamendid said rohkem pädevusi samamoodi nagu ka tegelikult Euroopa Parlament, aga sellegipoolest liikmesriikide parlamendid kaebasid edasi ja ütlesid, et nende töökoormus on tõusnud, et nüüd on neil väga palju dokumente, mis jõuavad nende laudadele ja neil on kõigest paar nädalat selleks, et need läbi töötada aga kõige tähtsam on see ja mul on jäänud ka selline mulje, et riiklikud parlamendid on aru saanud, et nüüd on neil võimalus äh, liikmesriikide pealinnades mõjutada neid algatusi, mis tulevad Euroopa Liidu tasandilt. nüüd on Euroopa Liidu leping Lissaboni leping, lepingu jõustumisest möödunud pea kaks aastat, sest see jõustus kahe tuhande üheksandal aastal ja sellepärast mitmed kolleegid ja mina leidsime, et nüüd on õige hetk, et küsida, milline on olukord komisjoni arvates äh, Eh, kas komisjon on rahul tagasiside kvaliteedi ühtlusega, kas komisjonil on ka piisavalt ressursse selle küsimusega tegelemiseks, kas on ka piisavalt personali ja paljudes eh, riikides on ka piirkonnad väga tähtsad, nagu näiteks Saksamaal äh, Äh, ja tahaksingi teada, kas äh, ka piirkondadega on arvestatud ja kas ka regioonide komitee saab oma sõna sekka öelda, sellepärast Aleksander Tain, Andrew Duff ja Michael Toirer, me kõik koos esitasime selle küsimuse. suur tänu, proua Kohverin ja nüüd volinik Šefčovitš, palun. suur tänu, proua president, tänan äh, rahvasaadikud selle küsimuse esitamise eest, sellepärast et see annab mulle võimaluse esitada komisjoni analüüsi, mis puudutab Lissaboni lepingu protokoll kaks äh, jõustamist ja see puudutab äh, lähimuspõhimõtet lähimuspõhimõtet on rakendatud ja see on toimunud väga hästi tänu ka sellele, et komisjonid ja liikmesriikide parlamendid olid ennast hästi ette valmistanud juba enne lepingu jõustumist, aga ka tänu sellele, et koostöö ja kontaktid komisjoni ja liikmesriikide parlamentide vahel on olnud väga head. praeguse hetkeni oleme me näinud, et riiklikud parlamendid on hästi ette valmistunud, nad on valmis jõu-, seadusi jõustama vastavalt uuele lepingule septembri lõpuks sellel aastal sada kolmkümmend üheksa seadusloomelist projekti olid lähimas põhimõtte kaudu läinud liikmesriikideni ja me oleme saanud kuuskümmend üks arvamust, kus meile öeldi, et nende arvates rikutakse lähimas põhimõte, et kuid ühelgi puhul ei olnud tegemist protokolli kaks rikkumisega kus oleks olnud pidanud kasutama oranži kaarti. komisjon leiab, et me ei peaks keskenduma mitte ainult lähimuspõhimõtte küsimusele ja komisjon leiab, et meil tuleb süvendada poliitilist dialoogi liikmesriikide parlamentidega ja subsidiaarsuse põhi on kõigest üks põhimõtetest. poliitilise dialoogi äh, kontekstis saab komisjon, saab igal aastal üle kuuesaja arvamuse liikmesriikide parlamentidelt, sinna on, on kaasatud ka arvamused komisjoni ettepanekute kohta. siis küsiti veel, kuidas on meil lugu inimressursiga. peadirektoraat Äh, on meil olemas, mis tegeleb liikmesriikide parlamentidega, peale selle on meil koordinaatorid äh, suheteks äh, liikmesriikide parlamentidega, kes kõik peavad kontrollima ka lähimuspõhimõttest kinnipidamist ja poliitilise dialoogi pidamist ja need inimesed töötavad vastavate volinike kontorites vaadates üldist hinnangut, võin teile öelda, et lähimuspõhimõtte kontrollimehhanism ja poliitiline dialoog on meie kohtumistel väga tähtis, see on pidevalt päevakorral, kui volinikud kohtuvad riiklike parlamentidega, kui tehakse koostööd erinevate komisjonidega. nagu siin väga õigesti öeldi, nagu proua Kohmeriin ütles, väga tähtis on, et liikmesriikide parlamentide saadikud oleksid rohkem kaasatud aruteludesse Euroopa Liidu õigusloome üle. ma arvan, et on väga hästi näha, et arutelud on tõesti paremad ja sügavamad ja ka arvamuste kvaliteet liikmesriikide parlamentidest on palju kõrgem nüüd selle uue protseduuriga ja üks asi, mis COSAC-i äh, viimasel kohtumisel tõstatati, oli just kommentaarid, mis tulevad liikmesriikide parlamentidest, ehk et teatud küsimustes me peaksime olema spetsiifilisemad, parlamendid soovivad meilt rohkem informatsiooni lähimuspõhimõtte rakendamise kohta ja sellepärast on tegemist kahepoolse õppimise protsessiga järgmiseks sammuks on see, et kui sektorit puudutavad ettepanekud, mis puudutavad transporti või keskkonda, kui seda arva, arutatakse, siis seda ei peaks tehtama mitte ainult valdkonnakomisjonides Euroopa Liidu tasandil, vaid ka riiklikes parlamentides, sellepärast et tegemist on küsimustega, mis puudutavad äh, siseriiklikke huvisid ja peale selle liikmesriikide parlamendid, äh, äh, saadikud näevad, et neil on võimalik Euroopa õigusloomes kaasa rääkida ja niimoodi õigusloome kvaliteeti kvaliteeti parandada poliitiline dialoog on meie jaoks väga tähtis, sellepärast et see annab meile võimaluse mitte näha ainult negatiivseid arvamusi, vaid kuulda ka julgustavaid sõnu liikmesriikide parlamentidelt. nii et ma olen veendunud, et et dialoog on paranenud just tänu sellele, et me räägime nüüd omavahel rohkem ja et seda on võimalik parandada ka järgnevatel kuudel ja aastatel. suur tänu, volinik Sevtšov, Sevtšovitš ja nüüd saab sõna proua Vlašikova-Peenova, palun. suur tänu. lugupeetud kolleegid. meie ühised äh, pädevused on olulised lähimuspõhimõtte mm, tähendab ühest küljest selle, ühest küljest seda, et me kaitseme liikmesriigi pädevusi, aga teisest küljest võimaldab see Euroopa Liidul tegutseda, kui liikmesriik omadega hätta jääb. Eh, liikmesriikide parlamentide hõlmamine pärast Lissaboni eh, lepingu jõustumist, eriti selle teine eh, protokoll on äärmiselt oluline selliste suhete loomisel komisjoniga. nii, komisjon näeb, kuidas lähimuspõhimõtet eh, rakendatakse, on näha, mis selles vallas tehakse nõukogus, regioonide komitees ja nii edasi ning ka on näha, kuidas tegutsevad liikmesriikide parlamendid pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja need küsimused, mida ehitasi, esitati, käsitlevad just nimelt lähimuspõhimõtet. Euroopa Liit kaitseb igati eh, lähimusriigi põhimõtet kahe tuhande üheksandast aastast alates eh, liikmesriigid on saanud endale võimaluse teavitada komisjoni eh, nendest eh, õigusaktidest, mis nende meelest ei vasta subsidiaarsuspõhimõttele ning on väga oluline, et me näeme mõlemal poolselt, kuidas komisjon tegeleb niisuguste teadetega suur tänu, härra Karimi siin praegusel hetkel ei ole, sellepärast me alustame kohe avatud mikrofoniga ja proua Passescu. suur tänu, proua president mul on väga hea meel, et lähimuspõhimõte on jälle päevakorral, eriti mõeldes Lissaboni lepingu protokollile kaks. minu arvates on väga tähtis, et meil töötatakse välja kontrollimehhanism selleks, et Euroopa Liidu lepingu viiendast artiklist oleks võimalik kinni pidada, nimelt et oleks selgelt jaotatud pädevused Äh, riiklikul ja kohalikul tasandil, sest niimoodi on lihtsam ka lähimuspõhimõtet kasutada. selle põhimõtte kasutamine peaks alati arvestama liikmesriikide eripärasust ja piirkondade eripärasust. Euroopa Kohtul on väga vähe võimalusi kontrollida lähimuspõhimõtte kohaldamist Euroopa Kohtul on võimalik äh, lihtsalt äh, kuulutada tühiseks õigusakt. sellepärast on ka legislatiivne kontroll väga tähtis. suur tänu ja järgmisena proua Bilbao, palun. suur tänu. Euroopa ülesehitamine tähendab seda, et me peame hõlmama, kokku tooma erinevad osapooled ja mul oleks väga hea meel, kui komisjon kuul-, kui volinik kuulaks, mida ma öelda tahan, sest muidu ma pean otsast peale hakkama. me peame Euroopas erinevad osapooled kokku tooma, mitte ainult selleks, et saavutada föderalism, vaid selleks, et oleks võimalik säilitada proportsionaalsus. sest Euroopat ehitatakse tegelikult ülevalt alla, aga alt üles. E, eurooplasi tuleb kohelda õiglaselt ja selleni me ei ole veel praegu jõudnud on regioone, mis on Brüsselist kaugel ning nende arvamust peab samuti võtma kuulda. E, kirjalikus e, vastuses mm, ütles nõukogu e, mulle, et nendel ei ole informatsiooni selle kohta, kuidas liikmesriigid koguvad arvamusi erinevatest regioonidest. nõukogu ei suutnud mulle ka selgitada, kuidas Euroopa Liit üritab jõuda regioonideni ja arvestada nende olukordi. suur tänu, järgmisena nagu, äh, kolleeg Ferreira. Sobre... suur tänu, selles arutelus äh,, kuidas la- äh,, peetakse kinni lähimuspõhimõttest, on oluline see, et kogu integratsiooniprotsessid äh, dünaamika, kogu õiguslik protsess, mis tuleneb eh, Lissaboni lepingust, et kõik need asjad tegelikult eh, kogu meie igapäevaelu on vastupidine sellele, mida me mõtleme lähimuspõhimõtte eh, all. liikmesriikidel on oma vastutus ja kui äh, liikmesriik on vastu mingisugusele Euroopa õigusaktile, siis nendel on võimalus öelda välja oma eitav seisukoht, aga Lissaboni leping ei anna selles osas mitte mingisuguseid äh, garantiisid, siin räägitakse ainult äh, lähimuspõhimõttest, aga kogu Euroopa projekt on järjest rohkem föderalistliku iseloomuga, tegemist on sellise organisatsiooniga, kus ülevalt kirjutatakse alamatele ette, mida tuleb teha ja sellepärast on või vaja eh, eh, lähimuspõhimõtet tõeliselt rakendada, et kodanikud saaksid öelda Euroopa Liidule, mida tegelikult tegema peab. suur tänu, härra Dajanov, üks minut. suur tänu. mulle tundub, et see põhimõte, mille alusel eh, liikmesriigid saavad otsustada, kas lähimuspõhimõtet rakendatakse, mitte ei toimu korralikult. kaks aastat pärast seda, kui jõustus eh, Lissaboni leping, ei ole ükski rahvusparlament eh, mit, midagi teinud, nad ei ole kunagi suutnud astuda vastu eh, mingisuguse õigusakti vastuvõtmisele. Te ju teate väga hästi, et parlamentaarne otsuste langestamise protsess eh, võtab eh, kuid ja see on ainult ühes parlamendis ja nüüd rehkendage kokku, mida see tähendab ajaliselt kahekümne seitsme parlamendi jaoks minule tundub, et lähimuspõhimõte peaks hõlmama kõigepealt seda, et liikmesriigid kiidavad heaks mingi õigusakti ja alles siis võetakse ta vastu ja nüüd härra Keil. subsidiaarsuse põhimõte on üks kõige eh, rohkem räägitud põhimõtteid Euroopa Liidus ja Eh, seda palju nii, sellel on nii tugevad kui ka nõrgad küljed. tugevad küljed selles mõttes, et liikmesriigid võivad ise õigusakte koostada teatud valdkondades ega saa süüdistada kõiges Euroopa Liitu. aga nõrgad küljed on selles ja eriti öö, eh, ilmnevad need majanduskriisi ajal, on öö, eh, väga palju asju ära teha kiiresti ja kõrgemal tasemel ja subsidiaarsusega ei anna asju lahendada ja me oleme väga selgelt seda rääkinud ka liikmesriikide parlamentidele, et koos tõesti ära lahendada küsimused, mis vajavad lahendamist. nüüd reageering äh, näiteks äh, rahvusriikide parlamentidest Lissaboni lepingule ja sotsiaalsetele põhimõtetele on väga erinev härra Šefčovitš, palun. Äh, ma tänan, proua president, kõigepealt ma tänan lugupeetud saadikuid äh, vastuste eest minu sissejuhatavale sõnavõtule ja ma tänan Euroopa Parlamenti ka selle eest, et ta on väga konstruktiivselt lähenenud sellele mehhanismile ning ka koostööle komisjoniga, komisjoniga ja liikmesriikide parlamentidega selles küsimuses. jah, subsidiaarsuse kontrollimehhanismi kallal me saame tõesti edasi töötada üheskoos ja tähtis on, et see rakenduks tõhusalt, see on meie kõigi huvides. ei saa äh, blokeerida Euroopa Liidu integratsiooni, äh, meil on vaja lihtsalt muuta kõik, mis me teeme nähtavamaks Euroopa Liidu kodanikele ning äh, tähtis on, et see, millega me tegeleme, see tõesti oleks ka väga kokku langeb sellega, mis on meie kodanike südamel. ma tänan selle positiivse suhtumise eest, mida ma kuulsin eh, siin sõnavõtjatelt Euroopa liikmesriikide rahvusparlamentide kohta. jah, see on väga tähtis, kaasata nad, kui me tahame kõiki kaasata Euroopa ülesehitamisse ja eh, kodanikud on mures kõige selle teema pärast samuti samuti liikmesriikide valitsused ning poliitiline dialoog rahvusriikide parlamentidega on olnud viljakas ja seda me oleme näinud äh, ka viimasel ajal, kui niivõrd palju arvamusi meie ettepanekutele laekus liikmesriikide parlamentidelt ning tulevikus kindlasti on see samuti nii. nüüd regioonide komitee jah, me teeme koostööd regioonide komiteega väga tihedalt ja regioonide komitee saab etendada väga tähtsat rolli selles mehhanismis ning eh, toob kuuldavale just Euroopa Liidu eh, regioonide, kohalike omavalitsuste hääle eh,. jah, regioonide eh, komitee subsidiaarsuse järelevalvemehhanism on väga hea mehhanism ja võimaldab ka Euroopa Komisjonil teatud eh, etappidel oma mõjude hinnangus regionaalset aspekti süvendada. tähtis on, et me analüüsiksime subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist edasi ka tulevikus. ning vastavalt koostöö protokollile Euroopa Komisjoni ja regioonide komitee vahel. me regulaarselt saadame regioonide komiteele märkusi regioonide komitees vastu võetud arvamuste kohta. nüüd subsidiaarsuse kontrollimise mehhanism ja regionaalsed organid. siin me peame asutamislepingust kinni pidama ja siin on sõnaselgelt öeldud, et iga liikmesriigi parlament või parlamendikoda on see, kes konsulteerib vajaduse korral ka regionaalsete parlamentidega eh, eh, õigusloomeliste volituste üle ja me peame sellest kinni pidama. kuidas see mehhanism eh, praktikas toimib? see oli üks viimaseid küsimusi. ma pean ütlema, et liikmesriikide parlamendid on olnud üsna tõhusad vastamaks meie komisjonist tulevatele õigusaktide ettepanekutele. kaheksanädalasest tähtajast kinnipidamine on samuti väga oluline, mitte alati seda ei tehta ja meie oleme väga täpselt järgima neid tähtaegu. kui me saadame oma ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule, saadame selle kohe välja ka rahvusparlamentidele ja kaheksa nädalat siis on aega rahvusparlamentidel selleks, et saata oma arvamused meile nii, mida me nüüd komisjonis üritame teha, me tahame olla veelgi efektiivsemad omapoolsetes vastutes, meil on nüüd uus IT-süsteem, mis muudab registreerimise eh, kõikide vastuste eh, kirjapanemise palju hõlpsamaks ja kiiremaks ja ka meie vast-, reageering rahvusparlamentide märkustele muutub operatiivsemaks. nii et ma võin öelda sedasama, mida ma ütlesin pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus, nimelt et subsidiaarsuse kontrollimise mehhanism toimib väga hästi ning see on üks tähtis instrument ka, kuidas kaasata rahvusparlamendid veelgi paremini Euroopa koostööprotsessi. jah, sellega me oleme lõpetanud oma mõttevahetuse ja viima-, järgmine istung algab homme kell üheksa ja kestab kella üheni ja päevakord on ka juba veebileheküljel olemas ja täna me lõpetame töö.